kus arutatakse seda küsimust kahe tuhande viieteistkümnenda aasta raamistiku raames. okei okay,, thank you. The discussion is closed. suur tänu, arutelu on lõppenud, hääletus toimub homme, äh, teisipäeval, kaheksandal oktoobril kell kaksteist. ja nüüd läheme edasi Anna Gomesi raporti juurde ja annan sõna Anna Gomeschile. Senhor Presidente, quero agradecer a todos os colegas de todos os grupos políticos que nos aitäh, ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kõiki fraktsioone, kõneleja mikrofon lülitus välja. no see seda huvi. tratados a política externa europeia deve refletir os valores da democracia e dos direitos humanos. Euroopa Liidu eh, välispoliitika peab peegeldama kinnipidamist eh, inimõigustest, kuid eh, me näeme, et korruptsioon takistab seda võitlust inimõiguste eest, olgu siis tegemist korruptsiooniga era- või avalikes organisatsioon, organisatsioonides, kuna korruptsioonil on alati mõju riigi arengule üldiselt. me peame küsima, kuidas me oleme kaasosalisteks äh, sellistes tegudes, et äh, ressursid, mis on määratud tervishoiule, haridusele, neid kasutatakse äh, kuritahtlikel eesmärkidel. pangasaladuse teema, tegelikult peaksime me paljastama ettevõtete tegeliku tegelikud omanikud äh, ja samuti ka oma kriminaalõigust täiustama et oleks jurisdiktsioon ikkagi Euroopa kohtutel, et korruptsioonijuhtimeid saaks käsitleda, isegi kui need leiavad aset väljaspool Euroopa Liitu. kui me räägime enda kodanikest, siis kodanikud saavad väga hästi aru, et praegune kriis ja suurenev ebavõrdsus Euroopas on korruptsiooni tulemuseks äh, mis äh, põhines eelnevate aastakümnete finantssektori äh, vähesel reguleerimisel. Hispaaniat on äh, väga tõsiselt tabanud korruptsioonijuhtumid, samuti Kreeka allveelaevade juhtum, kus Saksa allveelaevu ostet, osteti vastutasuks äh, vägagi äh, kahtlaste tehingute eest äh, ja üks äh, sellega seotud, selle tehinguga seotud inimene on praegu ähm, parlamendi asepresidendiks, nii et tegemist on vägagi murettekitava olukorraga ja kodanikud nõuavad meilt seda, et me käituksime ausalt, et me ennetaksime korruptsiooni liikmesriikides ning ka suhetes kolmandate riikidega, sest meil ei ole võimalik võidelda kolmandates riikides korruptsiooni vastu ilma, et meil endal kõik korras oleks sellega. ja siin raportis me oleme terve rea meetmeid välja pakkunud, näiteks Magni-, Magnitski seadusest oleme innustust saanud, mis puudutab inimõiguste rikkumisi aga see ei peaks puudutama ainult Euroopa Liitu või konkreetselt Magnitski juhtumit, vaid me tahaksime sanktsioone, sõidukeelde ning varade külmutamist kõigile nendele ametnikele, kes on seotud tõsiste inimõiguste rikkumistega. Nende vastu, kes äh, inimõiguste aktiviste taga kiusavad. ja mis puudutab äh, koostööd kolmandate riikidega, siis peaksime edendama läbipaistvust. me peaksime selgelt teadma seda, kes on ettevõtete omanikud, samuti eelarveline, eelarveline läbipaistvus. see on tähtsal kohal, kui räägime suhetest kolmandate riikidega, Euroopa liit peaks olema esirinnas ka sotsiaalse vastutuse eh, tugevdamisel. nii et eh, ka avalike hangete, eh, hangetel osalemine, osalemise kord oleks võimalikult läbipaistev, et loodaks õhkkond, mis soodustaks äh, ausat majandustegevust ka ettevõtete puhul. samuti me sooviksime selgeid suuniseid äh, info kohta äh, vihjete andmisel, kus kasutatakse Euroopa Liidu vahendeid valedel eesmärkidel niimoodi, et me vihjete andjaid kaitseksime ja et jõuaksid korruptsioonijuhtumid tõepoolest avalikkuse ette. Have... aitäh, proua Gomes, nüüd äh, vaba mikrofon ja nüüd annaksin sõna proua Estrellale. aitäh, president, ma tahaksin õnnitleda raportööri. see tuleb tõepoolest õigeaegselt, kuna teema on oluline ja vägagi aktuaalne. Euroopa Liit peab näitama eeskuju ja peab äh, võtma vastu palju rangemad reeglid, mitte ainult äh, Euroopa Liidus, vaid kehtestama neid äh, reegleid ka suhetes kolmandate riikidega koostöö puhul. me ei saa unustada, et ebavõrdsus eh, ning ebaõiglus on majanduskriisi põhjustajaks ja mõningate kasum oli saadud ebaausal teel ja suuresti eh, tõi finantssektori vähene reguleeriti, reguleeritus meid just sellesse olukorda, kus ähm, ohvreid pidid tooma kodanikud. seetõttu me peame välja töötama eeskujulikud äh, protseduurid, äh, olgu siis tegemist äh, finants- või majandusvallas. ja nüüd saab sõna härra Ferreira suur tänu, president, võitlus korruptsiooni vastu, eh, kui me soovime, et see oleks tõhus ja tulemuslik, ei saa jätta käsitlemata seda keskkonda, seda kliimat, mis soodustab korruptsiooni. seega IMF-i poolt kõikjalt elluviidavad strukturaalsed muudatused ja seda juba viimaste aastakümnete jooksul tähendab erastamist, eh, varade müüki Äh, avalike teenuste sektori avamine erasektorile on kaasa toonud töökohtade kadumise, vaesuse suurenemise ja on loonud sellise õhkkonna, mis soodustab korruptsiooni. ja semulike suhteid poliitikute ja ärimeeste vahel korruptsioonivastase võitluse poliitika peaks keskenduma ennetusmeetmetele ja see tähendab, et tuleb kõikidest neist poliitikast lahti saada. ja järgmisena proua Tomašek. kao zastupnici iz tranzicijske države i dugogodišnjoj policijskoj suur tänu eh, üleminekuriigi parlamendisaadikuna ja pikaajalise politseitöö kogemusega inimene leian, et Euroopa Liit peab tegema kõik, äh, mis võimalik, et võidelda korruptsiooniga ja seda koostöös kolmandate riikidega, äh, abistades neid oma rahaliste vahenditega, sest see aitab kaitsta ka Euroopa Liidu rahalisi huve ja väga oluline on koostöö äh, üleminekuriikide valitsustega, et võidelda seal korruptsiooniga ja tulemus ei sõltu niivõrd seadusandlusest, mis Euroopa Liidus on juba heal järjel, vaid sõltub väga palju Ähm, riikides valitsevatest poliitilistest oludest. koalitsioon tuleb välja juurida nii politseitööst kui ta kohtunikkonna seast. ma tahan öelda, et võitlus korruptsiooniga ka teistel tasanditel, madalamatel tasanditel on samuti tähtis, sest see on niimoodi administratsiooni käepikendus ja see tegelikult süvendab korruptsiooni ja toob kaasa äh, kriminaalvastutuse äh,. volinik Damanaki äh,. mikrofon palun siis lüüa äh, äh, korruptsioon mõjutab nii ettevõtteid, ühiskondi ja seal on kahjulik mõju ka majandusele ning arengule äh, ja seda on nüüd kõikjal tunnustatud ja seetõttu ma tahaksin tänada proua Gomesit selle raporti koostamise eest. proua Gomes oma raportis väga õigesti juhib tähelepanu sellele, et Euroopa Liit ei saa suurendada oma usaldusväärsust ja äh, äh, mõju liidrina võitluses korruptsiooniga, kui see tegeleb ainult korruptsiooni, rahapesu ja organiseeritud kuritegevusega oma piirides. see on esimene küsimus, millega me peame tegelema kuigi Euroopa Liitu nähakse kui ühte Euro maailma puhtamat, selles mõttes piirkonda, esineb ka meil korruptsiooni, see on võib-olla teistsuguse iseloomuga, selle levik liikmesriigiti on erinev, kuid see mõjutab meid kõiki ja sellest lähtudes kahe tuhande üheteistkümnenda aasta juulis kiitis komisjon heaks korruptsioonivastase äh, õigusaktide paketi, milles on sätestatud meie järgmiste meetmete põhiline suund Euroopa Liidu tasandil. korruptsioonivastane pakett, pakett äh, kohustas komisjoni võitlema korruptsiooniga äh, kõikides Euroopa Liidu äh, asjakohastes sise- ja välispoliitikatega ja nüüd ma konkreetselt vastaksin raportis tõstatatud küsimustele. me nõustume, et on vaja reguleerida äh, Äh, eraturvateenuseid pakkuvate ja äh, sõjateenuseid pakkuvate äh, ettevõtjate tegevus, et nad toimiksid vastavalt rahvusvahelisele humanitaarõigusele ja rahvusvahelisele õigusele. meil on, Euroopa Liit on üks piirkondlik organisatsioon, mis on avaldanud toetust Montreux dokumendile. Euroopa Liit jätkuvalt osaleb aktiivselt ÜRO ja valitsuste vahelises töörühmas kus analüüsitakse võimalusi äh, selles küsimuses rahvusliku, rahvusvahelise raamistiku loomisele. Äh, pärast Magnitski juhtumit äh, siis on ka see olnud täiesti seaduspärane küsimus Euroopa Liidu jaoks. Venemaa ametivõimud peavad läbi viima usaldusväärse sõltumatu uuring, uurimise Magnitski surma põhjustesse. meie tunneme muret et see juhtumi menetlemine on lõpetatud märtsis, kuigi olid äh, tõsised äh, äh, asitõendid selle kohta, kuidas ja miks Magnitski suri. Magnitski ähm, postuumne vastutusele võtmine ei ole vastu võetud. Euroopa Liit tunneb muret eelmise aasta juulis Moskva kohtu poolt süüdimõistva otsuse pärast Magnitski ja William Browdeni vastu härra Magnitski on posthuumselt kuulutatud kurjategijaks ja seda ebaõiglase kohtumenetluse ja äh, äh, ebausutavate tõendite alusel. ja tema surmapõhjuseid ei ole selgitatud. me oleme võtnud arvesse Euroopa Parlamendi algatusi, millega kutsuti üles äh, äh, ühenduse Magnitski seaduse koostamis. me teame, et Euroopa Liidu poolt äh, piirvate meetmete rakendamine, sanktsioonide kasutamine on väga tundlik teema, need peaks olema ainult viimane võimalus, mida kasutada. see peab olema osa meie kõikehõlmavast poliitika lähenemisest, millele peaks eeldama poliitiline dialoog, täiendavad meetmed ja teiste vahendite kasutamine see nõuaks kõrgemal tasemel poliitilist toetust ja sanktsioone võiks rakendada ainult, äh, kui kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ühehäälselt selles kokku lepivad. suur tänu, arutelu on lõppenud, hääletus toimub homme, teisipäeval, kaheksandal oktoobril kell kaksteist. Läheme edasi. Äh, Erminia Matsooni raporti juurde ja ma annan sõna äh, raportöör Erminia Matsoonile.